Good afternoon, ladies and gentlemen, dear. tere kõigile, daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere tulemast tänasele ahveti kohtumisele. tere tulemast teile kõigile ja tervitan siin või lähme siis kohe meie päevakorra kinnitamise juurde. teavitan teid järgmisest. hääletus mis puudutab päevakorrapunkti number kaheksa, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Atomienergia Ühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine lükatakse edasi mõnele järgmisele koosolekule, mille kuupäev teatatakse teile peagi. ja nagu te teate, siis ei toimunud äh, sisukat hääletust eelmisel nädalal ja kui rohkem märkusi teil ei ole, siis on meie päevakord momendil kinnitatud. muudetud kujul teine punkt, juhataja teadaanded, mul ei ole mingeid teadaandeid, number kolm, kui märkusi ei ole käesoleva koosoleku lõpuks, kinnitatakse protokollid kahekümne esimese, kahekümne teise novembri ja neljanda veebruari koosolekuteks ja nüüd jõuamegi neljanda päevakorrapunkti juurde. ja tervitan siin proua Maria Fernanda Espinosa Garcesi. nagu me teame, on ta ÜRO Peaassamblee seitsmekümne kolmanda istungjärgu president. tere tulemast meie kohtumisele. suur rõõm on teid tervitada siin Euroopa Parlamendis, nagu te teate, siis ÜRO ja Euroopa Liidu vaheline koostöö on kestnud pikka aega ja tugineb ühistel alustel, kuna meie organisatsioonid jagavad samu väärtusi. Euroopa Parlament ja komis- ja meie komisjon on mitmeid kordi selgelt öelnud, et meil on vaja tugevat partnerlust ÜRO ja Euroopa Liidu vahel, peame töötama ühiste prioriteetide nimel, eriti juhul, kui mitmepoolsus seadaks, seatakse ohtu, nagu seda on tehtud viimasel ajal. nii et meie toetame sellist lähenemist igati ja toetame teid ka praeguses koostööprotsessis, nii et proua Espinosa Garces, suure huviga kuulaksime teid, teie töö teemadel presidendina. tahaksime teada, millised on teie vaated ÜRO ja Euroopa Liidu vahelise koostöö osas teil on Euroopa Parlamendi täielik toetus. nii et loomulikult on siin meil ka meie saadik New Yorgis, kes on alati väga teretulnud ja ka tihe külaline siin. nii et tere tulemast, Joao. proua president, teil on sõna. Thank you, thank you very. suur aitäh, suur tänu härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, alustan tänusõnadega sulle, David, et olete meid siia kutsunud. ma räägin ÜRO Peaassambleest kui kõige demokraatlikumast ja esindatavamast organisatsioonist ÜRO-s. tegemist on nagu humaansuse parlament, parlamendiga, nii et suur rõõm on täna rääkida siin Euroopa Parlamendiga, eriti aga Välisasjade Komisjoniga. loomulikult ÜRO ja Euroopa Liidu suhted on väga olulised ja need jäävad teie pädevusvaldkonna, kuid ühtlasi teie tegelete multilateraalsusega ka tegelikkuses tegelete ohtudega õigusriigi põhimõtetele ja olete aktiivsed äh, praeguses äh, järjest äh, tormilisemas maailmas. loomulikult väljakutsed on meie parlamentidele väga palju, kliimamuutus, äärmuslus, relvade levik, võimu liikumine maailmas ja nii edasi, see nimekiri on lõputu. nii et maailm muutub kiiresti, me peame selle väljakutsega hakkama saama, on uus geopoliitiline maastik, kuigi vanad probleemid ei ole kuhugi kadunud, ühtlasi tekivad aga ka meile uued probleemid. ÜRO ja Euroopa Liit olid loodud ju selleks, et anda riikidele paremad võimalused, et selliste ohtudega toime tulla. seda läbi koostöö ja nüüd on seatud äh, multilateraalsus küsimärgi alla ja nüüd peamegi siis vaatama, mida me oleme saavutanud ja vaatama, kui suur väärtus on tegelikult sellisel lähenemisel. hoolimata probleemidest usun ma, et Euroopa Liit on selgeks näiteks sellest, mida koostööga saab saavutada, ÜRO samuti. jah, puuduseid tal on, kuid siiski ÜRO on muutnud meie maailma paremuse poole on olnud väga oluline selleks, et vähendada ekstreemset vaesust ja mobiliseerida ja puhastada näiteks Lõuna-Sudaan maamiinidest. näiteid on siin mitmeid ja kindlasti on Euroopa Liit olnud alati meie vältimatu partner näiteks konfliktide ärahoidmises, ka meie vahendastegevuses ja oleme võidelnud üheskoos alati vägivalla ehm, juurte vastu. miljonite inimeste elu on parem tänu sellele, et Euroopa Liit on teinud koostööd oma partneritega kui me vaatame, millised on süürlaste ja jeemenlaste kannatused, siis näeme aga, et meil on veel pikk tee käia selleks, et ehm, jalule seada meie ühine arusaam rahust nüüd on viimaste aastakümnete edusammud ohtu seatud. nüüd kannatavad vägivaldsete konfliktide all äh, paljud inimesed, seda rohkem kui viimase kolmekümne aasta jooksul. me oleme näinud, et seitsekümmend miljonit inimest on olnud sunnitud kodudest lahkuma, sest et nad põgenevad vaesuse, pommitamiste, vägistamiste ja muude koletuste eest daamid ja härrad, loomulikult ükski riik ei saa üksi sellises kontekstis hakkama ja ka mitte üksainus piirkond. nii et multilateraalsus on praegu põhjendatum kui ei kunagi varem. ja seda olen ma ka pidevalt korranud presidendina. aga ühtlasi on see lähenemine seatud ka praegu suure, suurde ohtu on selliseid riike, kes tunnevad liiga suurt muret siseriikliku üle ning ei panusta rahvusvahelistesse suhetesse ega ei pea kinni meie reeglitepõhisest rahvusvahelisest korrast ja ei mõista seda, et rahvusvahelised institutsioonid suudavad nende äh, elu tegelikult paremaks teha. Euroopa Liit ÜRO on tegelikult seadnud ka oma prioriteediks just nimelt multilateraalsuse seitsmekümne kolmandaks istungjärguks. ja mina selle istungjärgu presidendina olen justkui selle lähenemise valvur ma valvan saja üheksakümne kolme liikmesriigi ühiste huvide eest ja pean tunnistama, et teinekord tunnen teie suhtes kadedust, sest et teie peate hakkama saama vaid kahekümne kaheksa liikmesriigiga. aga jah, ma naeran siin tegelikult seda öeldes, sest et ma tean väga hästi, kui keeruline see on, härra esimees, aga äh, sellised need meie mitmepoolsed organisatsioonid juba on. Nad ei sea kuidagi ohtu tegelikult riikide suveräänsust, vastupidi, äh, tuge-, tugevdavad seda äh, me suurendame riikide võimet saada hakkama probleemidega, mis on neile kõige olulisemad, samal ajal jagame aga selle äh, kaudu tekkivat koormust ning kulusid ja ka jagame vastutust ähm, rahvusvaheliste väljakutsete osas, nii et ÜRO ja Euroopa Liit peavad tegema koostööd. nii et äh, Peaassamblee ja Euroopa Parlament peavad võtma siin endale liidrirolli ja muutma ka rahvusvahelist arvamust ja avalikku arvamust näitama, et see kõik loeb. Teie, kes te olete valitud rahvaesindajad, ju saate selleks palju ära teha koha peal oma valimisringkondades. Teie saate tagada seda, selle, et Euroopa äh, Parlamendi tegevus toetab äh, mitmepoolset lähenemist. aga loomulikult ei piisa äh, sellest, et me lihtsalt siin räägime, vaid inimesed tahavad näha käegakatsutavaid tulemusi. praegu on maailmas keerulised ajad ning ükski piirkond ei ole kaitstud säästva arengu eesmärgid on olulised, sellepärast et need tegelevad ebastabiilsuse aluse põhjustega ning ühtlasi pakuvad need ka valitsustele raamistiku, mis võimaldavad kinni pidada kõikide inimeste eesmärkidest. nagu te teate, on inimesed pettunud ja võõrdunud praegusest süsteemist, see tähendab, et on hakatud ka rünna, ründama meie mitmepoolset süsteemi ning on ähm, esile kerkinud äh, rahvuslas-, rahvuslus ja äärmuslus. just sellepärast tuleb endiselt võidelda korralike töötingimuste eest, peame tagama sotsiaalse mobiilsuse, sotsiaalkaitse sellised on teemad, mis ühendavad inimesi üle terve maailma, nii et kui me tõesti tahame säästva arengu eesmärkidest kinni pidada, siis peame me looma kuussada viiskümmend miljonit uut töökohta, mis oleks mõeldud eriti just noortele inimestele. loodetavasti teie äh, riigid ka osalevad äh, kõrgetasemelisel kohtumisel, mis puudutab korralikke äh, töötingimusi. ja see toimub aprillis New Yorgis loodetavasti jätkate te ka säästva arengu eesmärkide toetamises, mis puudutab muuhulgas ka võlakoormuse vähendamist ning kaubandusküsimusi. nii et suur aitäh Euroopa Parlamendile, et te avaldasite ka aruande selle kohta, kuidas säästva arengu eesmärk on ellu rakendatud üle terve Euroopa Liidu. sellistest algatustest on väga palju kasu ja need toovad välja ka parimad praktikad. kallid kolleegid, nagu te teate isegi väga hästi, siis on üks valdkond inimestele eriti oluline, ma räägin siin rändest ja pagulastest. eelmise aasta detsembris kiideti heaks kaks kokkulepet, eelmise aasta det-, detsembris üks puudutab siis eh, seaduslikku rännet. kui ma oma ametikohale asusin, siis ma soovisin, et Peaassamblee tööta-, toetaks mõlemat kokkulepet, nii see, mis puudutab pagulasi, kui ka seda, mis puudutab sisserändajaid. ja me oleme suutnud ka ühendada riigid selle, nende kokkulepete ümber. loomulikult on ähm, palju eriarvamusi, need ei piirdu mitte ainult Euroopaga. olles väliminister, välisminister Ecuadoris, pidin ka hakkama saama näiteks Kolumbia äh, väljarändajate küsimusega, nii et ma saan aru, et siin on siseriiklikud küsimused ja rahvusvahelised küsimused. aga eh, meie oma mitmepoolse lähenemisega peame jätkama arutelusid ka siis, kui tekivad eriarvamused ja sellepärast eh, soovin korraldasime eelmisel nädalal kõrgetasemelise kohtumise New Yorgis, mis puudutas Eh, just rahvusvahelist rännet ning tegin, teen koostööd eh, Hispaania ja Bangladeshiga selleks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks tulla välja esimese kokkuleppega, mis puudutab rahvusvahelist eh, rännet. meie lähenemine on usutav vaid siis, kui me aktiivselt edendame tõhusust ja vastutust oma organisatsioonide sees mul on suur rõõm näha, et Euroopa Liit on seadnud prioriteediks ka ÜRO äh, reformi. Teie Euroopa Parlamendi liikmetena kindlasti ka nõuate Peaassambleele uue hoo andmist. eesmärgiks on ju see, et kodanikuühiskond, naised ja noored inimesed oleksid meie töösse aktiivselt kaasatud. see tähendab äh, ka seda, et me kaasajastame oma töömeetodeid ning levitame neid laiemalt ja nii läb-, seeläbi oleme me inimestele lähemal. see suurendab ka poliitilist tahet selleks, et hakkama saada meie kõige suuremate probleemidega ja teha nii, et ÜRO oleks oluline kõigile. noored inimesed on olnud kõige suuremad innovaatorid säästva arengu eesmärkide osas. Nad on läinud tänavatele näiteks kliimamuutuse vastase võitluse nimel ja meie peame tagama, et nende häält on kuulda nii New Yorgis ja Brüsselis kui ka pealinnades üle terve maailma. mina olen neljas naine ÜRO seitsmekümne kolme aastase ajaloo jooksul, kes äh, juhatab äh, Peaassamblee presidenti ning esimene naine, kes on pärit Ladina-Ameerika või Kariibi mere riikidest. nii et te saate aru, et äh, minule on see teema erilise tähtsusega, Euroopa Liit on olnud võtmetäht tähtis partner meile ja ma loodan Euroopa Liidu liikmetele selleks, et te räägiksite ka naiste rollist järgmisel nädalal, et ei vähendataks naiste õigusi. ja ma soovin, et kõik Euroopa Liidu riigid osalevad ka märtsikuus sündmusel, mis räägib naiste rollist Horvaatia president, samuti Eesti ja Leedu presidendid tulevad kohale ja samuti ka Federica Mogherini, nii et rõõmustan selle fakti üle. nüüd, kallid sõbrad, Euroopa Liidu ja ÜRO eesmärgid rahu tagamise, inimõiguste eh, ning eh, arengu eesmärgid on samad. Euroopa Liidul on siin eriline roll selleks, et neid eh, edendada, rakendades äh, ellu ja võttes üle kohaliku õigusesse ÜRO resolutsioone. Te saate tegelikult ka olla teile teistele eeskujuks, heaks näiteks on näiteks ühekordne, ühekordsed äh, plastiknõud, mis läheb kokku ka kampaaniaga, mis leidis aset eelmisel aastal. ühtlasi Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, peavad kindlasti kinni pidama oma kliimaeesmärkidest. me teame, et me peame ka suurendama oma tegevust äh, kliimamuutuse tagajärgede leevendamise osas, äh, võimaldama ka tehnoloogia siiret. nii, et kaitstud oleks ka väikesed vähearenenud saareriigid ja suurendama ka vastupidavust kliimamuutusele. nii et ma ootan huviga sellel kõrgetasemelisel äh, kohtumisel, kus saab kuulda siis Euroopa riikide häält väga äh, selgelt. see puudutab kliimamuutust ja toimub kahekümne kaheksandal märtsil. meie peame aga ühtlasi tegema kõik endast oleneva selleks, et meie institutsioonid oleksid läbipaistvad ja äh, vastutustundlikud. rahvaesindajatena ka teie soovite et äh, Euroopa Liit seisaks inimestele lähemal, meie ÜRO-s üritame teha täpselt sama. me saame seda teha läbi multilateraalsuse kaitsmise ja me ei räägi siin äh, ükskõik millisest multilateraalsusest, vaid ikkagi sellisest, mis on äh, vastutustundlik, mis on tõhus, mis pakub lisandväärtust erinevates kriisiolukordades üle terve maailma ja mis jäävad inimese kogu meie tegevuse keskmesse, nii et suure huviga ootan võimalust arutada neid teemasid detailsemalt ja jätkata dialoogi teiega, aitäh! Thank you, madam president, for your kind aitäh nende lahkete sõnade eest. ja te võrdlesite ÜRO Peaassambleed eh, parlamendiga, Euroopa Parlamendiga meie oleme muidugi demokraatlikult valitud ja nagu teate, järgmised valimised äh, toimuvad mais. tegemist on teise suurima demokraatliku koguga äh, ja valimistega maailmas pärast Indiat siis ning inimesed saavad siis hääletada äh, ühel päeval, kolmel päeval tegelikult aitäh, meil on päris palju asju nüüd arutada, meil on ligi kakskümmend, kakskümmend viis minutit aega selleks. praegu soovivad sõna härra Preede, härra Patseri uh,. kas keegi veel? ma teen ettepaneku, et need neli kolleegi siis saavad sõna, siis võtame kokku. härra Preda kõigepealt Rahvaparteist siinsamas keskel. suur aitäh lugupeetud äh, esimees. ja suur aitäh ka proua presidendile, et ta täna siin viibib, meie seas. alati on huvitav arvamusi vahetada diplomaatidega, kes töötavad ÜRO-s. ma sooviksin küsida teilt, paluda teilt võib-olla põhjalikumat analüüsi mitmepoolsuse kriisi kohta, mis on teie meelest põhjused, päris tihti kahetsetakse, et meil on selline mitmepoolsuse kriis, aga mis võiksid olla selle põhjused, kuidas teie kõike seda näete? ma kahtlen ka selles, kas saab ikkagi ÜRO Peaassambleed kirjeldada kui inimkonna parlamenti, parlament on ikkagi valitud kogu ja peaks olema valimised demokraatlikud, vabad, aga vabadus ei ole võib-olla kõigis ÜRO liikmesriikides tagatud. aga see on võib-olla teine debatt juba. samuti tahaksin teada, kuidas peaassamblee osaleb äh, ÜRO erinevate institutsioonide kriitilises analüüsis. Kuuba režiimi toetus näiteks, äh, tegemist on režiimiga, mis ei äh, pea kinni inimõigustest, vangistatakse mm, oponente ja nii edasi Kuuba diktatuuri suur toetus, kas te leiate, see on midagi positiivset? kas see suurendab ÜRO Peaassamblee tõsiseltvõetavust ja üleüldse ÜRO erinevaid institutsioone? aitäh! suur aitäh, Kristjan, järgmisena härra Panseri. Itaalia keeles, ma räägin itaalia keeles, kas saate itaalia keelest aru? della sinistra italiana. Buongiorno. tere päevast. mulle valmistab head meelt selle eest, et viibite täna meie seas. ja eriti see, et oma sõnavõtus käsitlesite eelkõige just mitmepoolsuse küsimust. ma leian, et see on põhimõtteliselt hädavajalik. tegemist on ühe töömeetodiga, viimastel aegadel on see ka väga erinevalt tõlgendatud, eriti just äh, Ameerika Ühendriikide poolt ja seal on kaldutud lausa ühepoolsusesse me leiame, mina leian, et mitmepoolsuse toetamine on aga õige, sellepärast et sellise süsteemi nõrgestamine mis siiani on tegelikult taganud rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest kinnipidamise, koostöö, kokkulepetest kinnipidamise, konfliktide ennetamise, leiame, et see on meie jaoks kõige olulisem. samuti rääkisite sellest, et meil on vaja toetada tõhusat toimivat mitmepoolsust. sellest tulenevalt tahaksingi pöörduda teie poole ja vältimaks seda, et jääks peale kõige tugevama poliitika alati, mis tegelikult viib ainult konfliktideni. kas ehk ei ole kätte jõudnud aeg vaadata veel, kuidas ÜRO-s otsuseid vastu võetakse, kas ei tuleks kaaluda reformi, sellepärast et kui ühel mitmepoolsel organisatsioonil on raske sekkuda, äh, otsuseid vastu võtta sekkumiseks, kas siis ei peaks mõnda teist teelt valima? ning veel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend kaheksa on Nelson Mandela rahuajaks kuulutatud. muidugi rahu ja stabiilsus on väga olulised, need on äh, äh, põhiväärtused ning äh, sellest tulenevalt kindlasti saab see aastakümme siis olema suureks väga, väga aktiivseks just selles valdkonnas, suur aitäh! For suur aitäh äh, kolleegile Pantserile, palun Barbara Lohbile Rohelistest. aitäh, härra esimees ja aitäh ka äh, proua Espinosa Garcesile väga energilise ja naiseliku juhtimise eest äh, ÜRO Peaassamblees. ma tean, et te korraldasite eelmisel nädalal ülemaailmse pakti kohta kohtumise. me peame muidugi jätkama selle tööga. ega me suurt midagi enne ei tea üldse, mis on saavutatud, kui saame esimese ülevaate kaks tuhat kakskümmend kaks, aga nüüd mitmepoolsus. rääkisite sellest, et tuleb tugevdada mitmepoolsust. ja ma tahaksin teada ka, mis praegu toimub erinevate liitude osas põhja-lõuna lõhest ülesaamised, kas tehakse midagi selleks, et ka selles äh, mõõtmes mitmepoolsust tugevdada ja lõpetuseks eelarve kohta. Te ei rääkinud sellest väga palju, aga kas saaksite natukene põhjalikumalt peatuda ÜRO eelarvestamisel? aitäh! suur aitäh! Helmut Scholz, palun. <clears throat> aitäh ja aitäh äh, presidendile, et äh, siia tulite ja jagasite täna meiega teatud aspekte sellest, äh, mis puudutavad siinistun, mis puudutavad mitmepoolsuse küsimust. ma olen vasakul teie juurest vaadates, nagu peakski ma hindan väga seda, et, et te olete väga aktiivne naine, te kestliku arengu valdkonnas just olete väga tegus ning sellega jõuangi oma esimese küsimuse juurde. ütleksin, et praegu on kõige olulisem leida viis, kuidas kaks tuhat kolmkümmend ÜRO agenda ellu viia ning kuidas kestliku arengu eesmärkideni jõuda. kui me räägime vaesusest ülesaamisest, rahu tagamisest, keskkonnaküsimuste toetamisest, puhtast veest, mis on esmatähtis miljonitele inimestele kõikjal ju. kuidas te näete seda, et ÜRO-s liikmesriigid tegelikult suudavaksid tulemusi saavutada. ja teine küsimus. siin Euroopas me praegu elame vägagi suuri väljakutseid pakkuval ajal. NF kokkuleppe tühistamine Äh, võib ütelda samuti, et Kesk-Euroopaga mängitakse nii-öelda pingpongi mängu Venemaa ning Ameerika Ühendriikide vahel. aga nii ehk nii tuleb meil toetada äh, tuumarelvastumise tõkestamise juurde. see on uutele põlvkondadele väga tähtis. eelmisel nädalal Washington Postis avaldati artikkel salajase teadusliku töö kohta linnugripi üle. see puudutas äh, bioloogilisi relvi samuti ja see kõik on jällegi seotud ka Euroopaga, sellepärast et äh, Ameerika Ühendriigid koos Hollandiga viivad seda läbi. kas te näete, et ÜRO-s oldakse valmis nende küsimustega tegema, tegelema? Äh, ja mida saaksin ära teha üldse, aitäh. aitäh, head kolleegid, rohkem küsimusi ei ole praegu ja seega siis annaksingi sõna teile, proua president. jah, aitäh, aitäh nende väga huvitavate ja aktuaalsete küsimuste eest üheks ühiseks jooneks oli multilateralism teie küsimustes, kuidas seda tugevdada, miks äh, me räägime sellest, et mitmepoolsus on ohtu sattunud. tõsi on see, et äh, praegu see, mis toimub, on äh, paradoksaalne. maailm on üha rohkem omavahel ühendatud. väljakutsed, millega silmitsi seisame, on piirideülesed nagu äh, rändekriis, põgenikekriis, kliimamuutused, relvade äh, tõkestamine, tuumaoht, terrorism. kõik need väljakutsed tegelikult on sellised, mis ei mõjuta ühte, äh, ühtegi riiki, ainult ühte riiki siin ja seal, vaid kogu inimkonda, need on sellised universaalsed ohud. see tähendab seda, et meil on vaja äh, tugevamat, paremini toimivat äh, mitmepoolsust, meil on vaja rohkem koostööd, meil on vaja rohkem kollektiivset tegevust ning me peame mõistma, millised on meie ühised vastutused. see kõik tähendab seda, et meil on vaja mitmepoolset süsteemi ning äh, korda, mis põhineks reeglitel. sellest tulenevalt peame me kõik toetama koos rohkem ja paremat mitmepoolsust. nagu ma ütlesin, mitte ükskõik missugust äh, mitmepoolsust, vaid sellist, mis on eesmärgipõhine ja mille raames suudame leida lahenduse praegustele väljakutsetele. miks inimesed kaotavad usu mitmepoolsetesse institutsioonidesse, seda sellepärast, et tegelikult peame me esmalt paremini äh, kommunikatsiooni läbi viima, teiseks peame usalduse tagama. selleks, et usaldust üles ehitada, peame me ise olema tõhusamad suutma tulemusi saavutada. ma arvan, et üheks kõige paremaks võimaluseks tulemuste saavutamisel on kestlikud arengueesmärgid. see tegelikult ongi see, mis näitab, mida me mitmepoolse süsteemi raames oleme suutelised saavutama. nagu rahvasaadik Šoltsus ütles, tõesti seisame silmitsi väljakutsega aga tegelikult me suudame inimeste elusid koha peal muuta. ma usun, et ÜRO-s on seda mõistetud ning see on ka põhjuseks, miks me nüüd oleme valmis läbi viima väga põhjalikke struktuurireforme. me äh, vaatame läbi oma kolme peamist äh, alussammast, arengusammas, seda me praegu arendame ümber, me reformi seda samuti rahu ja julgeoleku sammas, üritame seda vähimuspõhimõtte äh, ka rohkem kokku viia. ja samuti viime läbi juhatuse muutmise vallas reformi. see on väga oluline, me oleme alustanud tegelikult juba jaanuarist nende muutustega sellel aastal. seega siis see näitab, kuidas me oleme plaaninud oma reforme läbi viia. veel üks küsimus, mis tõstatus. puudutas meie rolli ennetajana, konfliktide ennetajana. ma usun, et me oleme päris pika tee maha käinud. töötame rahu tagamise nimel ning see iseenesest äh, põhinebki ennetustööl suuresti. küsiti rahu aastakümne kohta. aga rahu säilitamine üldse on äärmiselt tähtis ning äh, see on jällegi suuresti seotud äh, sellega, kuidas me suudame kestliku arengu eesmärgid ellu viia ning oma tegevuskava kaks tuhat kolmkümmend poliitika, võimude vahekorrad, äh, põhja-lõunaliidud ja võib-olla kordan ennast siinkohal, aga ma usun, et kui me tegeleme vaesuse väljajuurimisega, võrdõiguslikkuse tagamisega, kliimaküsimustega, siis need on sellised ühised nimetajad nii põhjale kui lõunale ma ei usu, et äh, kliimamuutused puudutaksid ainult lõunariike, see on kõikide jaoks oluline. kui me räägime ebavõrdsustega toimetulekust, vaesuse ja tõrjutuse struktuurilistest põhjustest, siis ma arvan, et meil on tegemist ühtse äh, probleemiga, mitte lõuna või põhja probleemiga, vaid asi on selles, et me tahame muuta kogu inimkonnale planeedi meeldivamaks kohaks see ongi see, mille eest ÜRO seisab. kuna tegemist on inimeste poolt loodud organisatsiooniga, siis väljakutseid on meie ees veel palju, aga ma usun, et need väljakutsed sõltuvad suuresti ka sellest, milline on meie äh, liikmesriikide poliitiline tahe. ma saan väga hästi aru, milles seisneb erinevus parlamendi vahel, mis on valitud ja kogu vahel, kuhu on nimetatud esindajad valitsustest, mis tihtilugu tegelikult on ka demokraatlikult valitud, see tähendab, et mõneti oleme meiegi e, koda, mis ühendab sadat üheksakümmend kolm liikmesriiki ning meil on vaja tõesti jõuda kokkuleppele omavahel. põgenike küsimustes, muudes küsimustes. meil on väga ambitsioonikas kava, aga olen vägagi optimistlik ja usun, et suudame selle läbi viia nii et miljonid inimesed, eh, kes on pidanud oma koduriigist, päritoluriigist lahkuma, saaksid eh, see, sellest siis ka osa. tuumaoht, DBCOA ja nii edasi. ma usun, et kui me räägime mitmepoolsuse ohtudest, ohustamisest, siis eh, tegelikult me peame toetama reeglitepõhist rahvusvahelist süsteemi. me peame jääma oma lubaduste juurde, nende lepingute juurde, mis me oleme allkirjanud. ning äh, siin on muidugi väga huvipakkuv ka see, millised on meie liikmesriikide seisukohad. ma usun, et sellega vastasin teie poolt tõstatatud küsimustele. Practically everything and thank you very much suur aitäh. kas teil on veel midagi tõstatada? kui ei, siis sellisel juhul suur aitäh teile, et te tulite meie välisasjade komisjoni koosolekul, loodetavasti. Äh, teie ülejäänud reis Brüsselis saab olema ka põnev millal te lahkute tagasi New Yorki. ma lähen kõigepealt homme New Yorki noorte rahu- ja stabiilsusfoorumile ja siis sealt edasi. aitäh, aitäh teile, meeldivat äh, päeva teile ja palju edu, aitäh! So, colleagues, we niisiis, head kolleegid, nüüd enam-vähem õigel ajal jõuame punktini viis meie päevakorras, milleks on Moldova valimisvaatlusmeeskonna aruanne. kahekümne neljandal veebruaril toimusid valimised. tõenäoliselt mäletate, et viimases resolutsioonis Moldova kohta, mis võeti vastu eelmise aasta novembris, kordasime oma seisukohta ja tsiteerin, et igasugune otsus makrofinantsabi osas Moldovale saab toimuda ainult pärast parlamendivalimisi ning tingimusel, et valimised viiakse läbi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele ning valimisi hinnata, hindavad pädevad rahvusvahelised organid ning äh, seni rahasid ei eraldata, kuni saavutatakse äh, Eh, sisuline edasiminek demokraatlikes standardites. nii et eh, rahvusvaheliste vaatlejate poolt antav hinnang on väga oluline moment suhete arengus Euroopa Liidu ja Moldova vahel tulevikus. parlament saatis viieliikmelise val-, vaatlusmeeskonna, keda juhtis Rebecca Haam, seal olid nelja fraktsiooni esindajad, viis liiget, töötati OECD ja OSCE meeskondadega koos ning järgiti tavapärast üsna ranget metoodikat. annan sõna nüüd Rebecca Hamsile, kes oli selle meeskonna juht ja kes räägib meile oma hinnangust neile valimistele. aga kolleegid, palun meeles pidada, et neli viisteist ootame siia Armeenia peaministrit, nii et meil on sellele teemale täpselt pool tundi ette nähtud. Rebecca, palun. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege ja ka personali, kes andsid oma panuse selle suhteliselt keerulise nii poliitiliselt kui ka praktiliselt missiooni teostamisse Moldovas. tänan kolleege fraktsioonidest selle eest, et nad aitasid meil lahendada probleemid, mis on, olid seotud teise äh, valimisvaatluslähetusega, mis oli registreeritud Keskvalimiskomisjoni poolt ning pärast üsna intensiivset arvamuste vahetust meie teenistuste ja Moldova asutuste vahel. Kišinau suursaatkonna toel see teine alternatiivne lähetus Moldovasse ei jõudnud ning see meie lähetuse töö edukuse seisukohast oli väga oluline. suur tänu, Kristina, selle eest! et Moldovas veedetud aja vältel kuulasime erinevaid äh, sidusrühmade esindajaid, kes esindasid eri erakondi, meediat, vabaühendusi ning arvestasime ka pikaajaliste vaatlejate tuvastatud asjaolusid ning ähm, pikemalt üksikasjadesse laskumata leidsid nad, et äh, meedia juurdepääs oli ebaõiglane eri erakondade seisukohast, seal oli kaebusi erakondade rahastamise osas ning ka haldusvõimu äh, väärkasutamise osas valimiste ajal head uudised on aga see, et Euroopa Parlamendi lähetus ja ka teised vaatlejad kirjeldasid kahekümne neljanda veebruari valimisi valimistena, kus toimis konkurents ning meile jäi mulje, et enamus, ena-, enamus aspekte olid professionaalselt korraldatud valimisjaoskondades töö, olid küll paljud naised, nelikümmend protsenti naistele ette nähtud kvoot, sellest jälgiti. aga paraku olid naiskandidaat sageli nimekirjade lõpus. võimud tegid koostööd meiega, võib-olla andes endale aru, et neid valimisi nende valimiste tulemustest sõltub makromajandusliku abi andmine ning Euroopa Liiduga tehtava koostöö tulevik ja assotsiatsioonileppe toimimise tulevik. samas oli ka terve rida negatiivseid aspekte, millele juhiti meie tähelepanu ning mida meie ka selgelt välja tõime oma avalduses, mille me tegime Kišinõus päeva pärast valimisi kõigepealt osalus, mis jäi allapoole registreeritud valijatest, oli märksa madalam kui kaks tuhat neliteist parlamendivalimistel ning noh, oli ka madalam kui kaks tuhat kuusteist presidendivalimiste teises voorus. mis paistab andvat märku rahva usalduse langusest riigi institutsioonidesse, arvestades neid negatiivseid sündmusi, paljusid negatiivseid sündmusi, mis on toimunud kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistest arvates. näiteks tsiteerin kaks tuhat neliteist suurt pangapettust, mida endiselt uuritakse. see aeglane menetlus, menetluse aeglust nende isikute suhtes, kes on, kelle osalus pettuses on juba tuvastatud, näiteks Ilan Shore, üks nendest, kandideeris praegu ka valimistel olles omanimelise erakonna loonud. ning nad said neljanda koha valimistel. kaks tuhat kaheksateist Kišinjov äh, linnapea valimiste tulemuste tühistamine oli üks neid negatiivseid kogemusi Moldova valijatele ning tihedad seosed poliitilise võimu ja oligarhide vahel ning äh, samuti ka äh, inimeste liikumine parlamendi ametiajal läbi fraktsioonide, kes parlamendis on. kaks tuhat üheksateist valimiste kord kin-, kinnitati kaks tuhat kaheksateist keskel, ilma et oleks äh, avalikkuses seda põhjalikult arutatud ning seetõttu kritiseerisid seda nii OECD kui Veneetsia komisjon, kui OECD ning samuti tegi seda ka Euroopa Parlament kaks tuhat kaheksateist resolutsioonis, võib-olla mäletate seda. Moldova parlamendis on nüüd viiskümmend liiget, kes on äh, valitud proportsionaalse põhimõtte alusel. ja viiskümmend üks, mis on valitud majoritaarpõhimõtte alusel survestati riigiametnikke hääletama ning kasutati riigi ressursse ja mõjutati meediat. valimismenetlus muutus keeruliseks ning meie hinnangul äh, muudeti see selliseks taotluslikult sest äh, tuli neli sedelit lasta valimiskasti nende ühenimeliste äh, valimisnimekirjade ja majoritaarsete äh, ja proportsionaalsed valimise nimekirjad ning kaks referendumi küsimust ka veel. et mis tuli üheaegselt, tuli täita ning äh, oli puudusi ka seoses valimiste salajasusega valimisjaoskondades. ning tugevalt kritiseeriti ka suhtumist Moldova lastesse, kes elasid väljaspool Moldovat ja kellel ei lastud ID-kaartidega hääletada. samas kui riigis elavad moldovalased said seda teha inimestel, kelle pass oli aegunud, ei lastud erinevad kaks tuhat neliteist ja kuusteist valimistest hääletada. ometi alles neljateistkümnendal jaanuaril oli Keskvalimiskomisjon kuulutanud, et sellest, seda, see tähendab, et inimestele jäeti liiga vähe aega, et oma, endale uued passid taotleda ning äh, meile jäi silma ka, et Transnistriast toodi bussidega väga palju spetsiaalsetesse valimisjaoskondadesse inimestesse ning äh, üsna usutavalt väideti, et vähemalt osa nendest valijatest olid saanud ka raha niisugustes valimisreisides osalemise eest. see oli niisugune uus aspekt Moldova valimistel. ning see pani mõtlema selle üle, kas Moldova riigi niisugune püüdlikkus äh, kaasata inimesi, kes elavad väljaspool äh, territooriumi, kas see peaks jätkuma? ja ma lõpetan kohe. tulemused. sotsiaaldemokraadid ja Ahkum plokk said kolmkümmend seitse ja kolmkümmend neli kohta parlamendis ning see näitab, et äh, valitsuse moodustamine tuleb keeruline, sest kolm juhtivat poliitilist jõudu sisuliselt tegid avaldusi valimiskampaania kestel, et nad üksteisega koostööd ei tee. ja kui see nii läheb, siis tõenäoliselt nelja või viie kuu pärast tulevad uued valimised. ülejäänud probleemidega olete te ise väga hästi kursis. me oleme neid korduvalt meie komisjonis arutanud, aitäh! aitäh, Rebecca! selle põhjaliku analüüsi eest kahekümne neljandal veebruaril toimunu kohta. nüüd on meil umbes viisteist minutit arvamuste vahetuseks, annan sõna härra Predale, härra Kristeale, härra Hošile, härra Ostrovitšiusele, kas on keegi veel, härra Zeller ja proua Moody. Zeller, Moody kuus kuni seitse inimest, järelikult kaks minutit igaühele. alustame Kristjan Predaga. aitäh! aitäh, Rebecca! leian, et valimiste tulemused ja valimiste toimumise viis ei näita edasiminekut demokraatia plaanis. vähemalt mitte seda, mida loodeti. pigem leiab kinnitust see seisukoht, mille äh, meie parlament võttis, kui Veneetsia komisjon kritiseeris uut valimissüsteemi, mis ei võimalda kodanikel vabalt oma tahet väljendada, vaid sisuliselt tugevdab oligarhide ja Moskva toetajate positsioone. nii et ähm, sellest on kahju. teiseks, hääletus Transnistrias, see teenib sisuliselt mõlema poole oligarhide huve nii Tiraspoli režiimi kui ka oligarh Plahhodnjuki kontrollitava valitsuse huve. ma kardan, et isegi e, neid, neid samu isikuid kasutatakse ka Rumeenia valimistel, sest neil on paljudel ka Rumeenia passid. ja Bukaresti ja, ja Plahhodniki valitsuse vahel on ka sidemed, nii et Transnistria hääletus äh, tekitab küsimusi, tõsiseid küsimusi tulemuste usaldusväärsuse osas ning neid ei tohi niisama kõrvale lükata. kolmandaks, ma leian, et mitte ainult ei tuleks jätkata nende vahendite blokeerimist, vaid tuleks rakendada individuaalsed sanktsioonid oligarhide vastu Moldaavias, keda, kelle osas veel uurimist ei toimu ja kes ometi kontrollivad sajaprotsendiliselt režiimi tegemisi. ning kes loovad olukorra, kus, kus meie naabruses toimib no väga negatiivne režiim. meil oleks vaja võtta selgemad öö, sammud selle korrumpeerunud eliidi vastu. aitäh, Kristjan! ning tänan, et jäid oma kahe minuti piiridesse. Andi Kristjan! aitäh, head kolleegid! geopoliitiliselt on Moldova olnud valimiste ajal alati oluline, näiteks kaks tuhat neliteist. ei olnud seal läänemeelne valitsus, aga praegu räägitakse seal koostööleppest Euroopa Liiduga. nüüd vaadake, kuidas asjad on praegu korraldatud. kuulsime nüüd äh, kriitikat selle segasüsteemi kohta, mida kasutati ka varem, mis tähendab, et äh, teha on veel nii mõndagi, aga igal juhul tuleb tunnustada, et valitsus korraldas valimised hästi, et meil olid õiguspärased ootused seoses assotsiatsioonileppega ja ja siin on meil vaja tugevat Euroopa-meelset enamust, aga praegused tulemused näitavad, et parlament ei suuda töötada, osa, et seal on erakondi, kes toetavad Euroopat mõned teevad koostööd eh, sotsiaaldemokraatidega, mõned Rahvaparteiga, aga tuleb eh, veel ära oodata, kas nad seavad oma huvid kõige kõrgemale. kaks tuhat üheksateist on valimised Euroopa Parlamenti ja me peame vaatama oma valikuid, väga võimalik, et et meil läheb halvemaks Euroopa Liidu naabruspoliitika idasuunal ja siis tekib mul küsimus, mis hakkab toimuma Moldovas, kui seal parlament ei ole töövõimeline. sarnane olukord võib kujuneda ka Ukrainas. sest meil on Timošenko, Porošenko ja Zelinski seal, niisugune kolmevalitsus. kas me suudame pragmaatilist partnerlust arendada Kišinev ja Kiieviga Euroopa Liiduna või tekib selles partnerluses lünk, laseme neil teha, mida, mida nad heaks arvavad seda ei tohiks teha, me peaksime olema aktiivsed, peaksime algatuse võtma ning ning toimima vastutustundlikult. aitäh, Hendi Kristia, järgmisena Petras Austrevitšius. aitäh! mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on korduvalt saatnud selge sõnumi olukorra kohta Moldovas öeldes, et kõik tulevased otsused eelarve toetuse ja makromajandusliku abi osas sõltuvad demokraatia arengust ja parlamendivalimiste kvaliteedist. aitäh Rebekale tema aruande eest. ning tõesti, hinnangud on erinevad. on positiivsemaid hinnanguid, on kriitilisemaid hinnanguid. minu seisukoht Ahveti raportöörina ning äh, fraktsiooni esindajana, kellel ei ole mingit seoset äh, Moldovas valitud vali, valitsusega või esindajatega, on, et pilt ei ole ei must ega valge. Äh, see valimisprotsess ei ole lõppenud, sest kaebused on veel lahendamisel ja me ei tea, kuidas moodustub parlamendi elamus, nii et siin võib, enamus, siin võib kujuneda umbes seitse nädalat veel ja enne, kui OECD koostab ka oma lõpliku valimisaruande, nii et seetõttu mina kutsuks üles meie komisjoni ja Euroopa Parlamendi tervikuna mitte ennatlikult võtma seisukohti valimistulemuste osas ning mitte ennatlikult rääkima nende mõjust Euroopa Liidu ja Moldova suhetele ja ma ütlen seda sellepärast, et et meil on vaja väga tarka otsust selle kaks tuhat seitseteist leppe kohta, institutsioonide vahelise leppe kohta ja ma ootaks ära lõpliku vaatlusaruande. see, kuidas Moldova asutused käsitlevad kaebusi ja kuidas kujunevad parlamendis enamused, on väga olulised asjaolud. ning tänan kõiki, kes osalesid vaatlusmeeskonna töös aitäh, Joachim Zeller, kaks minutit. aitäh. nii eh, erinevad, kui need eh, arvamused ka valimiste suhtes on. ja me nägime seda, et Rebecca Harm eh, Harms luges ette et kõik need puudused, mis olid ja Vene välisministeerium teatas, et kõik oli suurepäraselt korraldatud ja nii edasi ja nii edasi. nii et näete, väga erinevad arvamused on, aga nentida tuleb, et osalus on langenud Moldovas. nüüd on see alla viiekümne protsendi. ning äh, ainus niisugune valguskiir on ehk see, et aukume opositsiooni koalitsioon, koalitsioon said kakskümmend seitse kohta ikkagi parlamendis, sajaliikmelises parlamendis. muus osas tundub, et et komisjoni otsus näiteks justiitsreformi jaoks eraldatud maksete tegemine peatada on õige, sest arenguid siin ei ole. ning huvitav on, et riigi president on kuulutanud, et juba enne parlamendi kokkutulekut sõidab ta Moskvasse läbirääkimisteks, muuhulgas president Putiniga. ning ei aktsepteeri ko-, koalitsioone, milles osaleb Shori partei ning lähtub sellest, et teised kolm erakonda, kes on parlamendis esindatud ning et kui need, nende erimeelsused on nii suured, nagu paistab, et siis ta ei välista uusi valimisi. Transnistria valimised, Transnistria inimeste valimised, valimas käimine eri valimisjaoskondades, erikabiinides äh, suurte bussikolonnidega. ja kus inimesed rääkisid vene keeles ja samas, äh, kui nendega, nende poole vene keeles pöörduti, siis äh, nad vene keeles keeldusid vastamast. Need kolm valimisjaoskonda, kus ma käisin vaatamas ka Äh, rääkisin, rääkisin ma ühe inimesega, kes seal midagi müüs, äh, mingis väikses letis ja ta ütles, et ta ei ole niisugust asja kunagi näinud. Äh, et, et nii palju venelasi seal käis, kes maksid kõik uute rahatähtedega, saja leuste rahatähtedega. nii et kõike seda arvestades on olukord seal üsna keeruline, meil on assotsiatsioonileping see, nendega küll olemas, aga me peame väga tähelepanelikult jälgima, mis seal edasi toimuma hakkab ning äh, peaksime üritama mitte peatada toetust reaalsetele demokraatidele ja opositsionääridele. aitäh, Joachim Zeller, nüüd Miroslav Brož, kaks minutit. aitäh, osalesin selles vaatlusdelegatsioonis. valimised olid õiglased ja vabad isegi, olgugi et kampaanias oli probleeme ja oli tunda selle eelmise aasta Kišinev linnapea valimiste mõju. aga igal juhul kandida-, kandideerida oli võimalik ja olgugi, et venemeelne sotsialistlik partei, kes, kelle, kelle retoorika on Euroopa Liidu vastane, võitis, äh, saavutasid nad halvema tulemuse, kui alguses arvati. rohkem seal vene populiste ei ole parlamendis, ei ole kommuniste, našastrannad ei ole, nii et vaatamata sellele massiivsele propagandale, mida me nägime, on õhkkond Moldovas praegu märksa parem kui varem. mul on kahju, et Euroopa-meelne erakond, eriti Akum, tulenevalt sellest, et nad noh, ei soovinud koalitsiooni sõlmida. minu meelest oli põhjus selles, et kui nad oleksid teinud koalitsiooni, oleks olukord võinud olla erinev. me kuulsime palju kriitikat valimissüsteemi kohta, isegi Veneetsia komisjon on seda kritiseerinud, samuti ka Euroopa Komisjon. kõik kokku aga võimaldas see ikkagi uutel nägudel tulla Moldova poliitikasse, inimestel kandideerida. oma regioonides ning kampaania ei olnud suunatud üksnes äh, geopoliitikale, vaid äh, võimaldas käsitleda ka kohalikke probleeme. viimane asi, millest tahaksin rääkida, oli ähm, Volgeesia autonoomne piirkond, kus ma käisin valimisi vaatlemas, seal olime tunnistajaks sellele, et Türgi investeeringud ja Türgi mõju kasvab seal ja Euroopa Liit peaks sellele tähelepanu pöörama. aitäh! tänan, kolleegid, viimased kaks sõnasaajat, Claire Moody ja siis Anna Gomes. kaks minutit kumbki. aitäh! lühidalt seoses sellega, mida eelkõnelejad rääkisid, kes kohal käisid, mul on tegelikult pigem küsimus, et kui tõenäoline on, et eh, seal suudetakse mingi valitsus kokku panna, arvestades eh, valimistulemusi. sest kampaania oli niivõrd antagonistlik erakondade vahel ja kui ei suudeta valitsust kokku panna, siis eh, kas tuleb olukord erinev, kui tulevad uued valimised? teine küsimus või, või märkus on, kuidas me saaksime omalt poolt konstruktiivset rolli mängida praeguses Moldova poliitikas selle asemel, et lihtsalt kritiseerida kõrvalt. pigem peaksime nüüd ikkagi midagi konstruktiivset tegema, üritama toetada Moldovat sellel perioodil, mis neil ees seisab. aitäh, Klee! ning lõpetuseks Anna Komes ja siis Armenia peaminister juba ootab väljas. aitäh! ma ei käinud ise seal kohal, aga mulle tegi väga muret kuulda see, mida Rebecca Harms rääkis seda, mida Rebecca Harms rääkis, et me ei saa pisendada seda, et paljud inimesed ikkagi käisid hääletamas. olgugi, et OSCE ütles, et inimesed on pettunud ja pettunud nad on tõenäoliselt sellepärast, et eelneva valimiste valimiste tulemused äh, nii-öelda äh, ärandati ja, ja Kišinev linnapea valimised tühistati, mis oli ennekuulmatu. nii et <clears throat> ma toetan Claire Moody küsimust Rebekale, et, äh, et kuidas me saaksime omalt poolt konstruktiivset rolli mängida siin. me ei saa ju lasta praegu printsiipidel mutta langeda, kui me tahame Moldova inimesi aidata ja kui me tahame iseendid aidata. Right, thank you uh,, Rebecca um,. Look, we are under protocol pressure if.... aitäh, Rebecca. kui sa, kui sa ühe minutiga saad piirduda, siis palun, aga mitte rohkem. aitäh. minu hinnangul paljud äh, Moldova inimesed said aru sellest, mis me tegime, kui me seadsime makromajandusliku andmise tingimuse äh, abi andmise tingimuseks eh, selle, mille me seadsime. nii et me ei peaks Euroopa Liiduna osalema suures korruptsioonis igal juhul. aitäh, Rebecca Harms. väga kahju, et meil rohkem aega ei ole täiendavaks aruteluks. tänan Euroopa välisteenistuse esindajaid, Euroopa Komisjoni esindajat, kahjuks ma teile sõna anda ei saa. tänan veel kord Rebecca Harmsi ja teisi kolleege, kes käisid valimisi vaatlemas ja selle korraldamisele kaasa aitasid ning olen kindel, et me sellest riigist väliskomisjonis kuuleme veel. seega on punkt viis lõpetatud ning lahkun korraks saalist, et tervitada Armeenia peaministrit. Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, jätkame oma koosolekuga, me oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunkti juurde. kallid kolleegid, suure rõõmuga tervitame siin kõiki Nikol Pašinjani, kes on Armeenia Vabariigi peaminister. vahetame temaga täna mõtteid, nii et tere tulemast. ehk siis. see oli siis armeenia keeles, nii et tere tulemast Brüsselisse ja ka aplaus talle. And I have now the honor to welcome ja nüüd on mul au tervitada siin ka teisi külalisi Armeeniast ja nüüd üritan siis neid nimesid ka õigesti hääldada. peaministri kõrval on välisminister Manatsakjan. edasi asepeaminister Mer Grigorjan, tere tulemast ja haridusminister Harari Karutunjan. nii et tere tulemast kõikidele ministritele ja saadikule ja kõigile teistele Armeenia külalistele. härra peaminister, nagu ma ütlesin, siis on suur rõõm teid siin täna tervitada Teie võtsite meid väga soojalt vastu eelmisel aastal Jerevanis, äh, kui meie üheksaliikmeline äh, delegatsioon käis seal kaheksateistkümnendal juunil. me äh, külastasime teie riiki pärast seda, kui aprillis-mais toimusid suured muutused teie riigis, toimusid rahumeelsed meeldeava-, meeleavaldused ja nende järgselt saite teie peaministriks. nüüd te võitsite ka parlamendivalimised ning meie vaatlusmissioon Euroopa Parlamendist ähm, Heidi Hautala juhtimisel on öelnud, et valimised toimusid äh, minimaalsete kõrvalekalletega ning äh, valimised olid usaldusväärsed. nii et äh, õnnitlen teid veel kord, suur aitäh, et olete tulnud Euroopa Parlamenti ja teil on kõigepealt sõna ning äh, siis loodetavasti saame ka mõtteid vahetada siin kolleegidega ja tuletan teile meelde, et me peame kohtumise lõpetame umbes viiekümne viie minuti pärast, sest et meid ootab täna õhtul veel pikk hääletus. härra peaminister, teil on sõna. suur tänu teile, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. mul on suur au pöörduda siin Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni poole. pärast meie revolutsiooni on siis Armeenia peaministrile esimene võimalus rääkida siin välisasjade komisjonis ja ma tahaksin seega eelkõige keskenduda põhimõttelistele ähm, muudatustele, mis on juba toimunud ja veel käimas minu kodumaal. räägin ühtlasi ka probleemidest, ähm, mis meie ees hetkel seisavad ja ühtlasi ka meie eesmärkidest ja plaanidest tulevikuks. Armeenias on käimas muutused, mis on täiesti pretsedenditud ja need ähm, reformivad täielikult meie poliitilist ja majanduslikku äh, maastikku. eelmise aasta kevadel leidis aset äh, rahumeelne revolutsioon, inimesed rääkisid armastusest, äh, läbisaamisest, tolerantsusest ja poliitiliste õiguste kaitsmisest ning ühiskonna ülesehitamisest vastavalt nendele ideaalidele ja väärtustele Nad soovivad demokraatiat, pluralismi, õiglust ja võrdsust, nad rääkisid korruptsiooni vastu ning ühtlasi seisid vastu ka eliidile, kes ähm, valitsesid meie poliitilist ja majanduselu ning kes põhimõtteliselt olid kehtestanud oligarhia ja äh, kasutasid ära institutsioone, eh, juhatades või juhtides riigi siis täielikku ummikseisu. Eh, revolutsioon soovis taastada demokraatiat, detsembris toimusid ka parlamendivalimised ning seeläbi võitsid poliitilised jõud, kes seisid revolutsiooni taga ning Armeenia rahvas äh, toetas neid ülekaalukalt lausa seitsmekümne protsendi ulatuses, nii et esimest korda kahekümne viie aasta jooksul ei seatud, ei seadnud mitte ükski erakond küsimärgi alla valimistulemusi, nii et väga oluline on mainida ka seda, et ka Euroopa Parlamendi valimisvaatlejad andsid kõige parema, kõige positiivsema hinnangu meie valimistele, öeldes, et tegemist oli läbipaistvate ja äh, õiglaste valimistega. nii et nüüd on demokraatia kindlatel jalgadel äh, Armeenias. nüüd vabadus ja demokraatia on meie rahvale olulised. Armeenia oli üks esimesi riike, kus tekkis äh, üleriigiline äh, Äh, rahvaste äh, liikumine äh, kommunistliku režiimi vastu kaheksakümnendatel aastatel. üheksakümne esimesel aastal leidis aset referendum ning selle eesmärk oli luua demokraatia, mis põhineb põhiseadusel ning liberaalsetel väärtustel. viimase kahekümne aasta jooksul Äh, kaldus aga meie riik kõrvale esialgsest äh, valitud demokraatlikust äh, teest. meie traditsioonilisi väärtusi ja eesmärke tõlgendati moonutatult. nüüd aga demokraatlik üleminek meie riigis tuleneb rahva soovist ja ühiskonna soovist nii et see puudutab nii Armeenias elana, elavaid armeenlasi kui ka kuute miljonit ähm, inimest, kes moodustavad äh, Armeenia diasporaa. nüüd pealegi riigivälised jõud, äh, jõududel ei olnud sellega mitte mingisugust pistmist. ega ei ole muutnud ka kuidagi meie välispoliitikat, nii et Armeenia äh, peab kinni oma välispoliitilistest äh, kohustustest, lisaks äh, demokraatia ei ole mitte ainult kõige parem variant meie jaoks, vaid tegemist on tegelikult julgeoleku küsimusega. meie usume, et meie rahvale ja poliitilisele kultuurile ähm, on kõige sobivam demokraatia, sest et see pakub tugevamaid institutsioone, mis on ju tegelikult oluliseks eeltingimuseks äh, riigi arenguks. nii et me ei saa tegelikult lubada seda luksust, et meil on vähe arenenud institutsioonid, äh, nii nagu nad olid seda äh, varem, selle tagajärjel tekib ka, tekivad ka majanduslikud probleemid. meil on vaja poliitilisi institutsioone ja edendada meie majandust, mingisugust äh, teist varianti meil ei ole, meil on demokraatiat äh, tarvis ja selleks, et äh, me suudaksime jääda konkurentsivõimeliseks kahekümne esimesel sajandil. demokraatiat tuleb samas aga ka kaitsta ja veelgi tugevdada. millised on siis peamised probleemid, millega me momendil silmitsi seisame? esiteks vaesus, mis on meie riigis endiselt laialt levinud. inimesed, kes elavad allpool vaesuspiiri, moodustavad meie rahvastikust praegu kolmandiku. ja ähm, nende, äh, neid kasutatakse ka äh, valimistulemuste võltsimiseks äh, ja seda tehti siis minevikus. nüüd majanduslik areng ja demokraatia käivad käsikäes, nüüd keskklass kadus tasapisi varasematel aastatel, nii et seega meil on vaja tugevat jätkusuutlikku keskklassi, see on üks peamisi eeltingimusi selleks, et demokraatia jääks püsima. nii et meie majanduslik revolutsioon on meie valitsuse järgmine eesmärk ja on seadnud selle prioriteediks ka oma programmis meil on ambitsioonikas reformikava ja nagu ma mitmeid kordi olen juba öelnud, siis Armeenia valitsuse prioriteetide hulgas on korruptsioonivastane võitlus, monopolide ärakaotamine, sõltumatu kohtusüsteemi loomine, õigusriigi põhimõtete jalule seadmine ning ähm, vabadus kõikidele poliitilistele ja majanduslikele ühiskonna osalistele. ühtlasi on meil vaja korralikku tollisüsteemi, kaubandussüsteemi, me reformime ühtlasi ka oma haridussüsteemi, inimesed peaksid saama eh, nautida ka eh, järjest kahaneva maailma eh, hüvesid aset on leidnud tegelikult juba palju silmaga nähtavaid muutusi viimaste kuude jooksul, näiteks oleme me välja juurinud süsteemse korruptsiooni Armeenias. monopolide ja oligopolide äh, võim on vähenenud nulli lähedaseni, lähedaseni, nii et mitte keegi ei saa kasutada enam poliitilist äh, Äh, e- või poliitikat selleks, et ähm, edendada oma majanduslikke eesmärke. nüüd äh, välispoliitilise äh, või välispoliitikas on meil loomulikult takistusi. üks on selge, kõigepealt kõikehõlmav partnerluskokkulepe Euroopa Liiduga on siin väga suure tähtsusega, sellest sõltuvad otseselt ka meie reformid selle eesmärkide saavutamine on võimalik vaid läbi reformide ellurakendamise. nii et CEPA sätete täitmine toob kaasa meie ühiskonnas väga suuri muutusi. tahaksin nüüd omalt poolt kinnitada, et Armeenia valitsus on otsustanud võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed selleks, et partnerluskokkulepet ellu rakendada. me soovime viljakat tõhusat koostöö, koostööd Euroopa Liiduga kõikides äh, meid puudutavates äh, valdkondades. ja äh, partnerluslepingu ratifitseerimine Euroopa Liidu liikmesriikide poolt on äh, võtmetähtsusega selleks, et seda saaksime ka meie ellu rakendada. nüüd äh, siiani on kolmandik liikmesriikidest äh, lepingu juba ratifitseerinud, me loodame, et lähitulevikus teevad seda ka ülejäänud riigid. me lähtume siin Euroopa Parlamendi toetusest ja teie isiklikust panusest sellesse protsessi. mis puudutab meie koostööd, siis mainiksin ka viisa liberaliseerimise dialoogi. selle protsessi algatamine kindlasti soodustaks ka inimestevaheliste kontaktide loomist. nii et paluksin teie toetust selles küsimuses Armeenia on järjepidevalt ellu rakendanud kõiki nõudmisi selles valdkonnas. nüüd Euroopa Liidu poolne finants äh, ja tehniline abi on meie jaoks kriitilise tähtsusega, meil on teie toetust vaja selleks, et äh, rakendada ellu äh, vajalikud reformid. Euroopa Liidu suurenenud abi loomulikult võimaldab meil tegutseda veelgi otsustavamalt. nii et mida suurem teie toetus, seda ladusamalt lähevad meie reformid. lugupeetud kolleegid, geopoliitilised ja julgeolekuohud ähm, on endiselt ähm, Kaukaasia lõunaosas äh, aktuaalsed ja see vähendab ka meie võimet reforme ellu rakendada. kõigepealt ähm, Mägi-Karabahhi konflikt ning äh, on loonud ka poliitilise, sellise poliitilise olukorra, et meie riik ja terve piirkond ei ole investoritele äh, alati kõige atraktiivsem Armeenia peab praegu äh, panustama väga äh, suure osaga oma ressurssidest selleks, et säilitada rahu seal piirkonnas. et äh, praegu saavutatud tasakaal jääks ja et ei tekiks järjekordset vägivallalainet. piirilase transpordi blokeerimine juba aastast üheksakümmend või üheksakümnendate aastate algusest loomulikult äh, vähendab meie äh, majanduslikke võimalusi ning äh, Iraani vastased sanktsioonid mõjutavad samuti negatiivselt meie majandust. ja see tähendab, et üks kahest koridorist, mis ühendavad Armeeniat ülejäänud maailmaga, on täielikult kinni. nii et lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, nagu ma ütlesin, siis Mägi-Karabahhi konflikt on meie jaoks endiselt problemaatiline, kuid Euroopa Liidu lähenemine sellele on olnud väga konstruktiivne ja ühtlasi ka tasakaalus. väga oluline on see, et rahvusvaheline üldsus jätkaks OSCE ja Minski rühma äh, rahupüüdlustega selles teemas. me oleme veendunud, et konflikti lahendamine Äh, lähtub sellest, et tuleb mõista Mägi-Karabahhi äh, elanike äh, soovi ning ühtlasi nende enesemääramisõigusest kinni pidada. Nende mägipiirkondade elanikud on elanud aastakümneid põhimõtteliselt täiesti sõltumatult teisest riigist ja nad ei näe mingisugust alternatiivset varianti iseseisvusele. nii et kui nüüd leida rahumeelne püsiv lahendus, siis peaks Mägi-Karabahhi elanikel olema õigus ise oma tulevikke määrata. mina ei esinda Mägi-Karabahhi elanikke, Armeenia peaministrina on minul eh, mandaat vaid Armeenia eh, kodanike üle, kuid mitte Mägi-Karabahhi elanike, kellel on, on oma põhiseadus ja oma valitsus minu arvates on täiesti ilmselge see, et rahuprotsess on võimalik vaid siis, kui rahvaesindajad on ka läbirääkimiste laua ümber esindatud. nii et kuulata tuleb ära Mägi-Karabahhi elanike hääl. lugupeetud parlamendisaadikud, me oleme täiesti veendunud et äh, konfliktide lahendamiseks peavad olema esindatud kõik konflikti pooled. Äh, kokkuleppe saavutamine on võimalik, teineteise mõistmine on võimalik, me näeme äh, Lõuna-Kaukaasiat kui iseseisvat rahvast, kes elab rahumeelselt ja teeb koostööd ümbritsevate riikidega. tänapäeva moodsas maailmas on kinnised piirid majanduslikult täiesti ebaloogilised, nii et maailm muutub igapäevaselt. me sõltume üksteisest järjest rohkem, oleme järjest suuremas ühenduses omavahel. nii et majanduslik koostöö on meie piirkonnas kindlasti väga vajalik. kultuurialane dialoog, tolerants peaksid võimaldama ületada kõiki eriarvamused Lõuna-Kaukaasias. suur aitäh teile! lugupeetud peaminister, suur aitäh nende väga huvipakkuvate märkuste eest Need on meie jaoks väga väärtuslikud. paljud kolleegid, kes siin viibivad, on märku andnud ka sellest, et nad tahavad sõna võtta. see näitab seda, kuivõrd suurt huvi me Euroopa Liidus teie koduriigi vastu tunneme. enne aga, kui sõna kolleegidele annan, tahaksin meelde tuletada, et meie andsime oma nõusoleku neljandal juulil Euroopa Liidu äh, Armeenia kõikehõlmavale partnerluslepingule viissada seitsekümmend kolm poolthäält oli sellele, nelikümmend viis erapooletut ja viiskümmend vastuhäält. me ootame viisavabastusdialoogi alustamist ja seda siis hetkest, mil on tagatud vajalikud julgeolekunõuded. muidugi mõista, liikmesriigid otsustavad dialoogi alguse üle, et see otsus peab olema üksmeelne, aga meie seisukoht on igastahes selge. meil on siin kaksteist kõnesoovijat, kui kõik kahest minutist kinni peavad, siis meil jääb veel kakskümmend viis minutit küsimuste-vastuste jaoks. Äh, viisteist minutit jääb ka peaministrile ja siis saate ise valida, millele vastata. Sayed Karim, äh, selle piirkonna delegatsiooni esimees. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud peaminister, Shanyan, ase peaminister, välisminister samuti. ja oma delegatsiooni kolleegide nimel on minu jaoks tegemist suure auga teid täna siin tervitada kui me esimest korda kohtusime, siis mitte keegi ei oleks osanud ette näha sellist teekonda Armeenia jaoks. Euroopa Liidu jaoks äh, on tegemist igati tervitavate arengutega. ja eriti tuleb ütelda, et see näitab, et lootust on ja on ka võimalusi, võimalusi, mida omalt poolt äh, toetab ka teie enda rahva tahe seda nägime hiljutigi valimistulemustes, mis saavutati. tahaksin tänada ka, ka kolleege Heidi Haudalat, kes panustas kõvasti valimiste läbiviimisse ja me võime olla tõesti kindlad äh, ja veendunud selles, et te väärite õnnitlussõnu ning parlamendil on ka sellest tulenevalt samuti tugevad alused, millele edasi rajada, äh, edasi arendada juba praegu olemasolevaid suhteid. ma tahaksin teha kolm märkust. meil on nüüd ainukordne võimalus ning see puudutab Armeeniat ennast, võimalusi kogu regioonile ning suhteid Euroopa Liiduga. Te võite olla kindlad selles, lugupeetud peaminister, nagu ka meie lugupeetud esimees David McAllister ütles, et meie koda toetab teid väga tugevalt. ja meie liikmesriigid samuti olen veendunud, teevad kõik selleks, et ka ratifitseerimised äh, ära teha. ja mis veelgi siis süvendaksid meievahelisi suhteid. tundub, et ma olen juba ajast üle läinud, teen nüüd lühidalt siis võib-olla paar kommentaari veel regionaalse olukorra kohta. lugupeetud peaminister, teil oli õigus. E, piirid on lähedal meile, aga majanduslikud võimalused ning Armeenia julgeolek tegelikult ei ole veel sellised äh, millele kodanikud saaksid Armeenias toetada, enne kui suudaksime tõsiseid edusamme teha. loodetavasti te jätkate oma poliitikaga õigel teel ning saame teid edasi toetada. suur aitäh, Sajad Karim! ja nüüd fraktsioonidest kõnelejad. härra Tükis, EPP, kaks minutit härra Suika, mikrofon ei tööta. tõlgid ei kuula originaali endiselt kabiinides kolleeg Türkish, I think your mic. kolleeg Türkish, tundub, et teie mikrofon ei taha töötada hästi. Been told that there is no translation mulle öeldi, ütleb härra McAllister, et tõlget ei ole, ehk siis ilmselt tõlgid ei kuule teid kabiinides. seal küll tuli põleb, aga ega see suurt miskit tähenda, te võite ise väita, et teil on demokraatia ja siis nagu olekski. So, we are now enlightened, please continue. nüüd tundub, et siiski see tuluke äh, annab õige märguande. tervitan positiivseid arenguid pärast äh, kaks tuhat kaksteist parlamendivalimisi, tutvusin samuti valimisvaatluse raportiga, mille koostas kolleeg äh, proua Heidi Haudala minu koduriik ja kogu Euroopa Liit toetavad äh, Armeenia Euroopa perspektiive ning äh, me äh, ootame edasist koostööd. toetame reformipingutusi, mis on hädavajalikud edasiseks koostööks. võttes arvesse, et positiivseid arenguid on olnud, ma usun, et nüüd on käes aeg kaaluda viisa liberaliseerimisdialoogi alustamise toetamist, sest et teie naabritega nii kaugele me oleme jõudnud, Moldova ja Gruusiaga nimelt. aga selleks oleks vaja veel täita terve rida kriteeriume, mis muuhulgas tähendavad seda, et teie, härra peaminister, täidaksite neid lubadusi, mis teie valitsus on võtnud soovin teile kõike kõige paremat ja jätkuvaid pingutusi riigi demokratiseerimisel. jumal õnnistagu teid. suur aitäh ning nüüd Claire Moody, palun, sotsialistid ja demokraadid. ja suur aitäh, tere tulemast, peaminister, aitäh, et te leidsite aega selleks, et ka meie komisjoni ette tulla olin ka Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni liige, mida Sayed Karim juhib ning samuti valimisvaatlusmissioonil osalesin. nii et minu jaoks on tõesti tegemist väga meeldiva võimalusega täna teiega siin kohtuda. mina tahtsin tõstatada kolm küsimust, nagu te isegi juba ütlesite, on teie ülesannete nimekiri päris prikk, mis vajavad täitmist prioriteedid, millest rääkisite, majandus, ja tulemused Armeenia rahvale, see on muidugi kõige olulisem. see, mis te rääkisite keskklassist ja selle väljaarendamisest muidugi ka, aga see kõik nõuab palju aega. ja seega tuleb kuidagi ohjata ka ootusi. ja tuleb mõista, et on vaja olla kannatlik ja rahvas peab mõistma, et on vaja äh, kannatlikkust üles näidata, enne kui suudate tulemusi äh, laiemas perspektiivis saavutada. teiseks, kommunikatsioon. rääkisite rääkisite sellest, mis me Euroopa Liiduga teete. Äh, ma tahaksingi teada, mis on teie kommunikatsioonistrateegia siin äh, Armeenia rahva suunal. ja edasi naiste roll Teie delegatsioon on äh, väga maskuliinne, Äh, samas tean, et on ka suurepäraseid äh, naisi Armeenias, ma mõistan väga hästi mida, ja hindan seda, mida te teete ja loodetavasti suudate ka rohkem äh, naisi kaasata ka tippjuhtide hulka. veel kord teile tulemast, aitäh, et tulite! aitäh Clermudile, lugupeetud peaminister! enamasti me teeme seda niimoodi, et Teie võite nüüd puhata kakskümmend minutit kõik kolleegid saavad sõna ja siis pärast saate va vastata, et sellised on meie teguviisid siin parlamendis. järgmisena härra Austrevitšus liberaalidest, kaks minutit, palun. suur aitäh. jah, ma tean, et te olete väga piirav olnud liberaalide puhul ähm, just ajast kinnipidamisega, aga ma allun sellele korrale tere tulemast siia. ja väga hea meelega kõneleme oma partneritega, eriti ka Lõuna-Kaukaasiast. me näeme, et Armeenias leidnud muutused olid väga rahumeelsed, see on vägagi spetsiifiline ning erakordne. poliitiliste arengute vallas teie koduriigis kõik riigid ei ole mitte selles regioonis sealt Äh, seda rada käinud, nii et see, mis te olete saavutanud, on väga oluline. muidugi mõista õigluse äh, tagamine peab rajanema kindlatel alustel. inimesed toetasid neid muutusi teatud põhjustel ning neid ootusi tulid täita. on olnud teatud skandaalseid korruptsioonijuhte, riigivara varastamine täiesti uskumatutes äh, mõõtmetes. me teame, et äh, menetlusi on juba alustatud, kas saaksite rääkida ka sellest, äh, mis on saavutatud? ja teiseks, geopoliitiline olukord. täiesti põhjendatult ütlesite, et Armeenia on ristteel lõuna, põhja, ida, lääne vahel kuidas kirjeldaksite praeguseid suhteid Venemaaga, mis usun äh, jälgib väga suure huviga sündmusi Armeenias? kas võiksite samuti kommenteerida ka hübriidohte ning äh, propagandat ja valeinfo levitamist poliitiliste muutuste kohta? aitäh ja palju edu! aitäh! Peep Astras ja nüüd Rohelistes Rebecca Harms. lugupeetud peaminister, ka minul avanes võimalus teie koduriiki külastada pärast revolutsiooni ja seejärel veel valimiste raames. ma usun, et kõik kolleegid, kes siin viibivad ja kogu delegatsioon, siis tegelikult on arvamusel, et need valimised leidsid aset äh, entusiasmi ja lootuse õhkkonnas, saame siinkohal ainult äh, õnne soovida teile selle puhul, mis te olete suutnud saavutada. samas me näeme, et see entusiasm ja ootused ja lootused, kõik on nüüd teie õlul, valitsuse õlul. mina tahaksin paremini mõista seda, milliseid konkreetseid meetmeid lisaks kokkuleppele ja SEPA ratifitseerimisele. mida te saate täpsemalt teha selleks, et tugevdada majanduskasvu ning arengut Armeenias? samuti huvitab mind see, eh, kuidas te tulete toime Gazpromi hinnatõusuga? Eh, sest hindi tõsteti ju koheselt pärast teie edu valimistel. suur aitäh teile, härra Valli, EFT tere tulemast siia. loen ette äh, Fabio Massimo Castoldo äh, märkused, kes kahjuks täna siin viibida ei saa. see on itaalia keeles, nii et palun pange oma klapid pähe. lugupeetud peaminister, tegemist on väga positiivse ajajärguga suhetes Euroopa Liidu Armeenia vahel seda näitas ka hiljutine volinik Haani visiit Jerevani, samuti äh, täiskogul partnerluslepingu heakskiitmine Euroopa Liidu ja Armeenia vahel. Äh, samuti toimusid hiljuti valimised, parlamendivalimised, mis olid läbipaistvad, kohal olid rahvusvahelised vaatlejad, tegemist on positiivsete märk-, Äh, märguannetega, mis peavad olema aluseks meie tulevastele suhetele, tegemist on strateegilise olulise riigiga meie jaoks. partnerlusleppe kohta tahaksin küsida, kuidas olete plaaninud selle ellu rakendamist? Äh, tahaksin teie arvamust täpsemalt selle kohta, samuti võttes arvesse äh, suursaadiku sõnavõttu, mis rääkis võimalikust vahendite kasutamisest, Euroopa Liidu vahendite kasutamisest. ja nüüd Põhja-Karabahhi kohta Minski grupi äh, liikmed äh, äh, on nõustunud teiega kohtuma, tahaksime teada, mis seal saab, mida on oodata ja millised võiksid olla tulevased arengud ning lõpetuseks tahaksin tänada teid südamest ning soovin teile palju edu. viimastel aastatel on väga palju juba toimunud Armeenias, palju on veel teha, programm on ambitsioonikas ja toetame teid igati suur aitäh! rahvaparteist järgnev kõneleja, kolleeg Štetina. suur aitäh, daamid ja härrad, ma palun, et paneksite pähe oma kõrvaklapid. lugupeetud peaminister, tere tulemast siia. Te mainisite eh, teie koduriigis aset leidnud sündmusi. siinkohal tahaksin ma toonitada seda, kuivõrd äh, oluline on äh, poliitiline kultuur teie koduriigis, teie koduriigile. tunnen suurt headmeelt selle üle, et äh, te toetate Armeenias nüüd samet revolutsiooni väärtusi, meie kõigi jaoks on see oluline, mina olen Tšehhist. tunnen rahuldust selle üle et äh, teie toetate kõnealuse revolutsiooni väärtusi. lugupeetud peaminister, te rääkisite Põhja-Karabahhist. ma tahaksin lisada, et just nimelt Armeenia on siin uusi arenguid toetanud kaheksakümne kaheksandal aastal võitlesite teie Vene okupatsiooni vastu meie koduriigis, toodi lilli Jan Palachi hauale. tegemist oli esimese korraga, kui te astusite okupatsiooni vastu välja tahaksingi küsida nüüd nagu äh, Põhja-Karabahhi kohta, miks Armeenia ei ole veel tunnustanud Põhja-Karabahhi, aitäh. Thank you, colleague, we have six more speakers. aitäh, meil on veel kuus kõnelejat. nüüd on äh, kõnelejate nimekiri suletud, sellega Anna Komes sotsialistidest ja demokraatidest. lugupeetud peaminister, tere tulemast, tere tulemast ka sellele revolutsioonile, mida te toetate, mina olen Portugalist, meil on muidugi oma erisuhted. sellepärast, et minu koduriigis suutsid äh, härra Kaluskubenken äh, silmapaistval meelel äh, suuri muutusi läbi viia, aga kolleegid juba tõstatasid siin terve rea olulisi küsimusi, mina tahaksin aga ütelda teile järgmist kui te soovite korruptsiooni eh, vahendid tagasi saada, mis ilmselt on investeeritud Euroopa riikidesse, peaksite taotlema Unicri projektist Euroopa Liidu projekti vahendeid. Nemad saaksid eh, aidata teie valitsust ja aidata kätte saada siis neid varasid, mis on röövitud korruptsiooni raames. alates kahe tuhande kolmandast aastast peale see organisatsioon tegutseb ja kindlasti saavad ka neid, teid aidata. teiseks Teie koduriigis on kõige ohtlikum tuumaelektrijaam. ja tihtilugu räägitakse sellest, et olete lubanud selle sulgeda ja asendada. tahaksin küsida, kas teil on kava selleks, et energiaallikaid mitmekesistada, võttes arvesse ka Gazpromi väljapressimist? ja muidugi peaksite muret tundma ju ka omaenda inimeste ning kogu regiooni inimeste pärast. Anna Futiga nüüd ECR-ist. aitäh tere tulemast siia. meie hoiame teie koduriigis toimuval äh, silma peal, see pakub meile suurt huvi. ja tahaksin küsida. mida arvab Armeenia meie murest seoses Venemaa ohuga? ma ei eelda pikki kõnesid siin sellel teemal, aga tahaksin teada, kas midagi on muutunud selles osas. ja tahaksin samuti kuulda paari sõna suhete kohta Türgiga. aitäh! aitäh teile! Barbara Lohpiiler Rohelistest. aitäh ja tere tulemast, härra peaminister! oma kõnes ütlesite, et välispoliitika jääb samaks, mingeid muutusi ei ole. ette nähtud tahaksin tulla ühe välispoliitilise küsimuse juurde nimelt. Te teate, et praegu on vaja toetada äh, mitmepoolset äh, rahvusvahelist kogukonda, rahvusvahelist õigust ning ma arvan, et see, siin oleks hea, et ka teie valitsus toetaks rahvusvahelist seadust ja õigust. kas te suudate näiteks ratifitseerida äh, Rooma statuudi rahvusvahelise kriminaalkohtu kohta, mis on ka üheks osaks meie partnerluskokkuleppest, aitäh. suur aitäh, Helmut Scholz. Scholz, palun. aitäh ning äh, tere tulemast, härra peaminister. Te rääkisite põhjalikult äh, sellest, kuidas demokraatlik areng on seotud teie riigi sotsiaalsete aspektidega, kodanike pühendumusega muutustele ja, ja kuidas kõike seda mõjutab vaesus. võib-olla te saaksite põhjalikumalt rääkida meile sellest, missuguseid samme te kavandate järgnevatel kuudel, järgnevatel aastatel selleks, et, et sellest vaesusest pääseda, sellepärast et sellega on seotud ka korruptsioon eriti just VKE-de osas ning ka e, et kuidas seda VKE-sid saaks tugevdada ja põllumajanduslikku tootmist. aitäh, järgmise Mihhail Kaalar! aitäh ja tere tulemast ka minu poolt peaministrile! kõik meist soovivad teile palju edu selle tohutu, nende tohutute ülesannete täitmisel, mis teie sees seisavad me mõistame oma kokkuleppes seda, ka seda, et te olete Euraasia tolliliidus. kas see tähendab seda, et kõik kaubad, mis te ka ekspordite Venemaale äh, ilma tollimaksuta, kas see tähendab teie jaoks vaba turgu siis? ja teine osa kokkuleppest, me keskendume rohkem poliitilistele küsimustele nagu õigusriik ja muud säärased teemad ja muidugi kõik äh, üleminekuriigid peaksid sellistele teemadele keskenduma. Teie olite väga optimistlikud, ütlesite, et süsteemset korruptsiooni enam ei ole, ma muidugi tahaks seda uskuda. võib-olla öö, äh, ei ole kõik veel segatud sellesse, aga ma kardan, et võib-olla päris puhas olukord ei ole. tahaksin küsida teilt, millele teie keskenduksite koostöö vallas, kas riigihanked, õigussüsteemi reform, tolli reformimine? prokuröri, riigiprokuröri ameti reformimine, kõik need vanad struktuurid vanadest aegadest, mida endised valitsused kasutasid nii, nagu sa neid kasutasid. milline oleks teie meelest see peamine, millele peaks nüüd öö, oma pingutused suunama? seda ka koostöö raames Euroopa Liiduga just. suur aitäh! veel üks sõnavõtja, Heidi Hautala Charles Tanak veel soovib ka sõna? Te tulite siia väga hilja ju. kuna kahekümne üheksanda märtsini on veel vähe aega jäänud, mõned päevad ainult, siis oleme, oleme lahked oma Briti kolleegidega. Heidi Haudala. jah, aitäh ma olen osalenud äh, Armeenias kahel valimisvaatlusmissioonil, üks äh, teisel aprillil kaks tuhat seitseteist ja teine üheksandal septembril kaks tuhat kaheksateist. ja ma ei suuda kirjeldadagi seda, kuivõrd suured erinevused äh, on nende kahe valimise läbiviimise vahel. tahaksin tulla koheselt peamise küsimuse juurde nüüd, kui teil on äh, suur enamus parlam-, piisav enamus parlamendis, te ilmselt saate kiirelt edasi liikuda ka valimisreformiga, mida soovitati ja mis oli juba tegelikult ka arutlusel, aga kukkus läbi ja siis valitseva erakonna jaoks olid sellel ka väga tõsised tagajärjed kas olete valmis üle minema ainult proportsionaalsele süsteemile ja kas te olete ka kolmekümneprotsendise sookvoodi valmis sisse viima? samuti tahaksin teada, kas teil on äh, pädev opositsioon parlamendis, äh, sest et äh, teie enda positsioon on ju väga tugev pärast valimisvõitu. aitäh, Heidi, aitäh heale valimisvaatlustööle Armeenias ja viimasena härra Tänak jah, aitäh. võib-olla mitte kahekümne üheksandas märts ei ole see kuupäev, võib-olla jääme siia pikemalt, aga kõigepealt õnnitlused muidugi peaministrile. minu jaoks oli tegemist tegeliku tõesti tõsiselt toimiva demokraatiaga riigis, mille vastu tunnen suurt sõprust ja millega mul on tugevad suhted, ma olen olnud ka eelmise Rumeenia, Armeenia parlamendi ähm, äh, spiikriga sõber ja nii edasi. tean, kui te allkirjastasite Euraasia tolliliidu, siis te pidite teatud lepetest loobuma. Baku Aserbaidžaaniga on teatud arengutaset leidnud, mida tervitame. minu küsimus on seotud millegagi, mis on minu jaoks väga oluline, mis äh, toimub suletud piiriga Türgi suunal, kas siin on midagi võimalik lahendada, olukord on väga ebaaus, just Türgi käitumine siinkohal äh,, lähtudes suhetest Aserbaidžaaniga ja välispoliitika äh,. õhtustasin Gruusia peaministriga, traditsiooniliselt on suhted olnud ikka keerukad äh,. Armeenia vähemuse õigustega Gruusias kas siin on midagi edasi liikunud ja lõpetuseks asi, mis alati on mind huvitanud, eriti võttes arvesse president Trumpi Ameerika äh, tugevaid positsioone. Äh, JCPOA ning Iraaniga suhted. millised on teie suhted kuidas äh, te ka käsitlete oma diasporaga suhteid Ameerika Ühendriikides võttes, arvestada, et äh, Trumpi seisukohad on ju selle tuumarelvade tõkest-, leviku tõkestamise kokkuleppe osas. suur aitäh! kas äh, nüüd on teil võimalik vastata järgmise veerand tunni jooksul küsimustele ja siis alustame oma hääletusega, palun suur aitäh! lugupeetud välisasjade komisjoni liikmed, suur aitäh äh, küsimuste eest. üritan vastata neile kõikidele põhjalikult ma jagan küsimused kolme rühma esimene neist on seotud Armeenia siseprotsessidega. ma olen veendunud, et ja loodan, et demokraatia on tagasipöördumatu, aga nüüd me peame demokraatiat veelgi tugevdama, muutma ta tugevamaks ka institutsionaalselt. muidugi mõista on väga oluline jätkata valimissüsteemi reformiga, me seda teeme ning siinkohal on oluline teha koostööd Euroopa Liiduga, et ja muuta see koostöö üha tõhusamaks ma tunnen head meelt selle üle, et Euroopa Liit on näidanud üles valmidust toetada Armeeniat ja Armeenia reformikava. ma tahaksin ütelda ausalt välja, et tõesti me plaanime kokkulepet äh, täielikult äh, kohaldada. see vastab täielikult ka meie enda tegevuskavale ja meie lootustele, ootustele. mis puudutab äh, korruptsioonivastast tegevust, siis peaksime ütlema, et meie jaoks on see äärmiselt tähtis valdkond me peame tagama õigusriigi toimimise oma koduriigis, see aga ei ole võimalik ilma korruptsioonivastase võitluseta. jah. meil on praegu käimas mitu tunt-, mitu paljukajastamist leidnud äh, kriminaalmenetlust äh, endiste kõrgete ametnike vastu. Need äh, on veel käimas kohtud otsustavad siis, mida teha. ja meie kohtute asi ongi see otsustada, mis saab nendest kohtuasjadest. aga te teate, et väga oluline on tagada justiitssüsteemi sõltumatus. algusest peale meie valitsus ja mina isiklikult ka, me oleme keeldunud jätkamast vanade tavadega, milleks oli siis kohtuotsuste vastuvõtmine valitsuses ning nende edastamine kohtusse. aga olles päris lõpuni aus, ma pole ikkagi lõpuni veendunud Armeenia kohtute äh, sõltumatuses. ma pole veendunud, et eelmine valitsus, oligarhia ei ole säilitanud teatud vahendeid selleks, et mõjutada kohtute tegevust. see muidugi ei tähenda seda, et meie peaksime nüüd sekkuma kohtute töösse, see tähendab seda, et me oleme otsustanud läbi viia reformi, mis muudaks justiitssüsteemi tõesti täielikult vabaks ja sõltumatuks. siin küsiti varastatud äh, varade tagasisaamisest. meie jaoks on see äärmiselt tähtis teema, muidugi mõista, me loodame siin ka Euroopa Liidu toetusele ja me loodame, et suudame arendada ka tegelikku tõhusat koostööd selles valdkonnas Euroopa Liiduga. oluliseks on meie jaoks ka OECD öö, äh, otsus, äh, millega plaanitakse toetada siis Armeeniat selles tegevuses. ja muidugi me siin panustame sellesse ise koos oma Euroopa partneritega. Põhja-Karabahh ja Karabahhi konflikt oluline on siin äh, välja ütelda, et sõjalist lahendust ei ole võimalik kaaluda, meil on vaja luua kõigepealt õige õhkkond selleks, et rahumeelne lahendus oleks võimalik. algusest peale on meie valitsus selle nimel ka töötanud. väga tähtis on, et just see õhkkond oleks sobilik. septembris kohtusin või äh, ütlesin parlamendi ees välja midagi, mida varem pole öeldud. nimelt, et igasugune lahendus äh, Põhja Karaba-, Põhja-Karabahis peab olema selline, millega saaksid nõustuda Põhja-Karabahhi enda inimesed, Armeenia inimesed ja teised. see oli täiesti enneolematu avaldus. vähemalt viimase kahekümne aasta või rohkema jooksul ei ole midagi sellist öeldud. ma lootsin, et pärast sellist teadaannet ka Aserbaidžaan tuleb sarnase avaldusega välja, Aserbaidžaani president ka, aga kahjuks see lootus ei ole veel täitunud vastupidiselt me ikka ja jälle saame teada sellest, et Aserbaidžaan ähvardab ja väidab, et nemad plaanivad jõuga konflikti lahendada ilma, et võtaksid arvesse Põhja-Karabahhi inimeste õigusi ja ja ka Armeenia inimeste õigusi. sellises olukorras on keerukas ette kujutada, et suudaksime konflikti peatselt lahendada. lahenduse leidmiseks on meil vaja Aserbaidžaan viia dialoogilainele, kahjuks aga ei saa veel ütelda, et me praegu nii kaugel oleksime. oluline on siinjuures see, kuidas läbirääkimiste vorm välja näeb. rahvusvaheliselt on äh, teada, et Põhja-Karabahhi konfliktis osaleb kolm poolt Aserbaidžaan, Põhja-Karabah ning äh, Armeenia ning rahvusvaheliselt äh, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal OECD tippkohtusel Budapestis seda ka öeldi, tunnustati. aga tegelikult mitte nüüd, aga kuni praeguse hetkeni on tegelikult läbirääkimiste laua ümber olnud ainult kaks osapoolt kahjuks Armeenia ja Aserbaidžaan lä rääkisid läbi ilma Põhja-Karabahhi enda esindajateta. probleemiks oli see, et endised Armeenia liidrid leidsid, et kuna nad on Põhja-Karabahhis, siis nad saavad ka Põhja-Karabahhi esindada mina ei ole aga sellest piirkonnast pärit. mina olen Armeenia peaminister, mitte Põhja-Karabahhi peaminister. Nemad ei osale meie valimistel. Nemad ei ole Armeenia kodanikud. sellest tulenevalt saan äh, läbirääkimistes osaleda ainult Armeenia Vabariigi esindajana, mitte aga Põhja-Karabahhi esindajana. järgmiseks sammuks on luua siis õige valimiste vorm nii-öelda, mis võimaldaks meil sisuliste küsimuste üle hakata rääkima. tahaksin toonitada, et seda ei ole võimalik aga saavutada ilma, et Põhja-Karabah ise oleks kaasatud läbirääkimistesse Venemaa kohta. heaks uudiseks on siinjuures see, et Euroopa Liit ei ole seadnud mingeid geopoliitilisi tingimusi öö, oma suhetes Armeeniaga. meie koostöökava Euroopa Liiduga on põhineb ainuüksi reformide läbiviimisel, mis tulenevad ka meie ühtsest kokkuleppest ja me oleme valmis seda reformikava ellu viima. Venemaa ja meie suhted Venemaaga on meie jaoks väga olulised, me oleme muidugi strateegiliselt olulised partnerid suur osa meie koostööst on seotud ka majandusliiduga ning julgeolekuküsimustega. ma ei usu, et siin oleks mingeid vastuolusid. meie suhete edasiarendamisel Venemaaga ja Euroopa Liiduga me oleme olnud alati läbipaistvad neis küsimustes. meie jaoks on oluline rõhku panna sellele, et ei ole mingisugust, mingisuguseid tagamõtteid suhetes Euroopa Liiduga Venemaa vastu ega ka vastupidi, kui me suhtleme Venemaaga, siis meil ei ole mingeid tagamõtteid ega salaplaane um, Euroopa suunal energiakoostöö on muidugi mõista äärmiselt tähtis me oleme valmis oma suhteid edendama Venemaaga, kuid ka Iraaniga, te teate, et meil on energia vallas koostöö ka Iraaniga ja me jätkame suhete edasist arendamist. hiljuti külastasin Iraani. ja rääkisime ka oma tulevasest koostööst just energia vallas nüüd, mis puudutab konkreetseid samme, siis te teate, meie ideoloogia on sama. mis puudutab poliitilisi majanduslikke muudatusi, mis ideoloogial meie poliitilised muutused põhinevad? me tahtsime üles kutsuda inimesi astuma konkreetseid samme selleks, et otsustada ise oma tuleviku üle. majanduse ja maja, majandusrevolutsiooni läbiviimisel me samuti plaanime inimesi üles kutsuda äh, olema aktiivsed, äh, ettevõtlikud. miks see on oluline? oluline on see sellepärast, et enne revolutsiooni olid meil ainult monopolid ja oligarhid. see piiras majanduse ja ettevõtluse vallas võimalusi. nüüd aga on võimalused avatud, me tagame võrdsed tingimused kõigile. see on väga oluline, me reformime ka oma maksukohust. ja plaanime toetada oma VKE-sid. samuti tahame luua uue niši, mikromajanduse niši plaanime vähendada makse, vabastada maksudest, teeme, viime sisse ka regulatiivseid lihtsustusi selleks, et investeerimiskeskkond muutuks ka välisinvestoritele üha atraktiivsemaks see on tähtis ka meie taristu edasiarendamiseks ja muuks. tundub, et mu kena ajaga hakkab nüüd sellega lõppema. aga kõi-, kogu selle tegevuse jaoks on äärmiselt oluline, et me saaksime nii rahalist kui tehnilist toetust ka Euroopa Liidult ja ka nõuandeid, miks mitte nii et seeläbi suudame me oma demokraatia muuta tugevamaks institutsionaalselt ja ka poliitiliselt, ideoloogiliselt. demokraatia õigusriik Armeenias on minu jaoks aga tagasipööramatud. siin ei ole mitte mingit äh, küsimustki selles, äh, kas me üldse kunagi tuleme korruptsiooni juurde tagasi või mitte, aitäh! peaminister Pašinjan, tänan teid meie kõigi kolleegide nimel selle eest, et tulite siia, arvamuste vahetus oli väga asjalik, suur tänu veel kord ning soovin teile edu ja teie ministritele kohtumisteks Brüsselis ja teie töös! We would like to continue our meeting. peaksime jätkama. kui Armeenia delegatsioon oleks nii lahke, siis eh, saali ees on päris suur ruum, kus saab intervjuusid anda So, ladies and gentlemen, I would like to continue and proceed to the votes, but I... daamid ja härrad, ma sooviksin minna hääletamise juurde, aga ei saa seda teha enne, kui kõik on istet võtnud. nii et palun, kas istuge või lahkuge saalist. kaks võimalust. asi on lihtne So we obviously still have a number of friends of Armenia leaving the room. paistab, et terve rida inimesi on veel saalist lahkumas, kes Armeenia punktiga seoses siin olid So we continue our meeting with item number. et jätkame punkt seitsmega meie päevakorras. soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta. raportöör on Hilde Vautmans, teda siin ei ole kas Rahvapartei kolleegid saaksid lõpetada oma sisemised arutelud. me oleme kohe hääletama hakkamas. Hilde Vautmans ei ole siin ning seetõttu saame koheselt minna hääletuse juurde, kui ei ole kellelgi midagi öelda, mida ei ole. ning alustame. alustame siit muudatusettepanek kakskümmend kaks, vabandust, kolleegid, Niina Kill. aitäh, esimees. ma lootsin, et raportöör tuleb siia, aga kuna teda ei ole, siis tahtsin ma variraportöörina öelda, et mul on suuline muudatusettepanek, mis on kolleegidele laiali jagatud nii et kui me jõuame punkti M juurde, siis andke mulle palun sõna, et ma tutvustaksin suulist muudatusettepanekut, aitäh! aitäh, Niina Kill, teeme nii!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 kaks kolleegi on puudu. Nad ei taha hääletada, hääletus lõppes. ja vastu võetud kakskümmend üheksa, kahekümne ühe vastu. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend ja langeb ära nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kontrollime, kontrollime nelikümmend kaks, hääletus avatud. vabandust, kaks Rahvapartei kolleegi tundub saalis olevat liiga palju. et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 kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud kontrollime, kuuskümmend seitse hääletus avatud kuuskümmend seitse. kõik korras, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend langeb ära, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, seitsekümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus avatud, härra Jurek. hääletus lõppes. tagasi lükatud, väga selgelt tagasi lükatud. ja nüüd seitsekümmend kaheksa ja Niina saab sõna. mikrofon aitäh, esimees! tõenäoliselt te olete kursis, et Eamon Gilmore eelmisel nädalal määrati uueks eriesindajaks inimõiguste valdkonnas nõukogu poolt. nõukogu järeldused kahekümne kaheksandast veebruarist laiendavad Euroopa Liidu eriesindaja mandaati ka rahvusvahelise humanitaarõiguse ja kriminaalõiguse valdkondadele, arvestades seda, sooviksin muuta oma algset muudatusettepanekut seitsekümmend kaheksa ja suuline muudatusettepanek on kolleegidele laiali jagatud. ma loodan, et see leht on kolleegidel ees, kui ei, siis loen selle ette. kui see meil kõigil olemas on, siis võiksime seda lihtsalt hääletada. usun, et see suuline muudatusettepanek on väga asjalik, kes toetab suulist muudatusettepanekut, kes on vastu, väga hea, vastu võetud. nüüd kaheksakümmend üks kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksakümmend üks, esimene osa. hääletus avatud. ja see on kõigepealt lõppenud ning vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend kaheksa hääled saadud. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tuleb seda ka kontrollida, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus avatud hääletus lõppes, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, üheksakümmend kaheksa hääletus avatud hääletus lõppes, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 tagasi lükatud, Charles, nelikümmend üks kümne vastu. see oli sisuline hääletus. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd viited üks, poolt vastu, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime kontrollime neljandat viidet. hääletus avatud, hääletus lõppes, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kuus, hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seitset ka. hääletus lõppes, vastu võetud. ning nüüd elektrooniline hääletus kogu soovituse kohta koos muudatustega. hääletus avatud. hääletus lõppes ja on vastu võetud viiskümmend poolt ja kolm erapooletut. väga tore. nüüd kaheksas punkt. Euroopa Vahemere piirkonna lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvessevõtmiseks lisatud protokoll. kas Kristjan Preda raportöör soovib sõna? ei soovi, siis saame kohe minna hääletuse juurde meil on äh, elektrooniline hääletus, kes on poolt, elektrooni-, ei, kes on poolt, hääletus on avatud, vabandust. esimees vabandab. hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend seitse ühe vastu. kolleegid, sellega on lõppenud ahveti osa meie koosolekus järgmisena tuleb meil ühiskoosolek DV arengukomisjoniga vastavalt artiklile viiskümmend viis kodukorras. palun kõigil ahveti liikmetel jääda siia ja koosolek puudutab naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomist. ning äh, tuletan meelde, et homme kella viiest kella kuueni on erakorraline kinnine ahveti koosolek seoses arvamuste vahetusega välisteenistusega selles osas, mis puudutab olukorda Albaanias. ning järgmine Ahveti koosolek tuleb kaheksateistkümnendal märtsil. enne kui ma lõpetan Ahveti osa meie koosolekus, küsin, kas on kellelgi muid küsimusi tõstatada. kui ei ole, siis tervitan siin TV Komisjoni kolleege, eriti TV Komisjoni esimeest Linda McKeonit. ja kui olete päri, siis jätkame nüüd hääletamisega ning äh, masinavärk on selleks valmis. kas mina peaks nüüd juhatama või peaks Linda juhatama? jah.